päevakorrapunktini, see on Markus Ferberi raport postiteenuste direktiivi kohaldamine, härra Ferber, palun. aitäh, härra juhataja. no senior juhataja, sel kellaajal vist ei ole väga suurt vahet. härra eh, juhataja härra volinik, ma tahaksin kinnitada, et postiteenused kui sellised annavad olulise panuse Euroopa Liidu koostöösse, kui võeti vastu neljas postiteenuste direktiiv kahe tuhande seitsmendal aastal, siis oli see tõepoolest äärmiselt suur rõõm, et me suudame sellist omavahelist sidudust postiteenuste kaudu parandada. toona oli meil piirivaheline konkurents liikmesriikide vahel, tulid turule uued teenustepakkujad ja pakkumine muutus üha laiemaks, asi läks üsna paremuse poole, loomulikult digitaliseerimise kaudu on kommunikatsioon ja suhtlus kahekümne esimesel sajandil põhimõtteliselt muutunud, kuid me peame mõistma, et postiteenused mis olid Euroopa turul äh, väga aktiivselt liikvel Euroopa äh, turul on tõmbunud tagasi siseriiklikesse raamidesse, me tegelikult ei soovinud seda saavutada, me tahtsime, et Euroopa tasandil oleks senisest suurem konkurents. ma tahaksin rõhutada, et post on on suurim panus, sest eemalolijaid teeb ta lähedasteks ja parimat reklaami postiteenustele ei suuda ma lihtsalt välja mõelda. juba alates üheksakümnendate aastatest, kui me omavahel kokku leppisime, varasema kolleegi Brian Simsoniga, kes oli esimeseks raportööriks postiteenuste direktiivi väljatöötamisel tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal et meil on vaja tõlgendada, mis asi on universaalteenus. meil on vaja endale selgeks teha, et inimesed saaksid häid postiteenuseid mitte ainult kontsentreeritud asustuspaikades, vaid ka äärealadel, kõrgetes äh, mägipiirkondades, äärepoolsemates piirkondades. jah kuid me peame tõdema, et kümme aastat pärast viimast direktiivi vastuvõtmist ei ole olukord mitte kõikides liigi, liikmesriikides positiivne. olime sunnitud eh, ebameeldivalt tõdema et, et kakskümmend viis protsenti eh, liikmesriikide elanikkonnas elab olukorras, kus temani iga päev post ei jõua. seega mitte kõigile ei osutata seda universaalteenust, universaalteenuse pakkujad loomulikult äh, leiavad eest äh, konkreetsed raamtingimused ja see tähendab seda, et nad on vabastatud lisandväärtusmaksust. see tähendab see, et kõigil täida, on täita universaalteenuste kohustused, neil on käes instrument, mida nende konkurentidel ei ole, nendel, kellel on käibemaksu äh, maksmisest vabastus seega nad peavad selle vastutasuks eh, eh, pakkuma omapoolseid teenuseid ja see on universaalteenuste loogiline osa. me peame eh, looma postiteenuse kättesaadavuse nii piiriüleselt kui ka siseriiklikult, me peame hoolitsema selle eest, et see oleks ka tagatud, me soovime äh, et ka komisjon avaldaks senisest suuremat survet siseriiklikele postiasutustele selleks, et Euroopa Liidu tasandil vastu võetud dokumendid leiaksid tõepoolest ülevõtmist ja äh, täideviimist. ma tahaksin tänada äh, kolleege, kes aitasid seda raportit ette valmistada, ka variraportööre tehtud töö eest, see oli tegelikult keeruline töö, sest kahe tuhande seitsmenda aasta direktiivi väljatöötanutest olin alles ainult mina ja kolleeg Simson, aga ma loodan, et me suudame selle raportiga anda Euroopa Liidu kodanikele selge sõnumi universaalteenuste vajalikkusest ja edasisest osutamisest. nii, ja nüüd palun volinik Dombrovskis. härra president, lugupeetud saadikud, ma tahaks tänada teid algatusraporti eest Ehm, mille raportööriks on siis härra Ferber, keda tahaks eriti äh, tänada, tahaks tänada ka härra Bachi ja härra Andersoni, äh, kes on äh, variraportöörid. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal edastati rohkem kui viis miljonit postipakki ja mm, üle miljoni kirja, aga see olukord muutub väga palju ja kirjade maht on vähenenud umbes neli protsenti, mõningates liikmesriikides veel väga palju rohkem, näiteks eh, Taanis neliteist protsenti, Itaalias eh, rohkem kui üheksa protsenti. teisalt aga postipakkide arv kasvab eh, kiiresti ja kasvav piiriülene eh, e-kaubandus on üks olulistest ühtse toru, digitaalse ühtse toru strateegia eh, tugisammastest. mul on väga hea meel, et parlament tegeleb postiteenustega, ma tulen tagasi postipakkide juurde, aga praegu tahaksin rääkida rohkem postiteenuste direktiivist. nagu te teate, me eh, võtsime vastu rakendusraporti eelmise aasta lõpus, me järeldasime, et Äh, oli vaja tegeleda seirega, turu jälgimisega ja otsustasime statistika avastada sellel aastal ning äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, kohta avaldati stra-, statistika juunis komisjoni veebilehel. me töötame ka selle kallal, et andmete kogumist automatiseerida, et oleks võimalik statistikat kiiremini avaldada. postiteenuste direktiiv annab äh, universaalteenuste osutajatele kohustuse viiel päeval igal äh, nädalal kätte toimetada kirju ja muid äh, saadetisi välja arvatud erakorralistel olukordadel. aga praegu on järjest olulisem e-kommunikatsioon, elektrooniline kommunikatsioon ja sellepärast muutub postiteenus järjest kallimaks ja seetõttu on direktiivis ette nähtud teatav ähm, paindlikkus liikmesriikidele rakendamise vallas. Neil ähm, on seetõttu võimalik võtta arvesse muutunud vajadusi näiteks äh, universaalteenuste kohustus hõlmab nüüd ka äh, äh, vähematel juhtudel ajalehtede kättetoimetamist ja ette on nähtud mõningatel juhtudel ka kuuel päeval ajalehtede kättetoimetamine, kirjade kättetoimetamine, mitte viiel päeval vaja oleks keskenduda sellele, mida on äh, hädavajalik re äh, reguleerida, et ei tekiks konkurentsimoonutusi ning äh, me oma raportis panime paika lähenemised selleks, et reform oleks kooskõlas direktiiviga ning algatusraportis rõhutatakse, kui olulised on sõltumatud reguleerijad mm, postiteenuste direktiivi rakendamisel. kahe tuhande kümnendal aastal lõime reguleerijate äh, gruppi äh, postiteenuste ja, jaoks selleks, et oleks võimalik vahetada parimaid praktikaid äh, postiteenuste reguleerivate asutuste vahel. me, meie jaoks on väga oluline piiriülene postipakkide kättetoimetamine äh, grupp on ka väga oluline äh, direktiivi äh, rakendamise ja järgimisel ja nüüd räägiks postipakkide kättetoimetamisest. nagu te teate, võeti see ettepanek vastu mais osana meetmete paketist, mis oli ette nähtud piiriülese e-kaubanduse edendamiseks. see pidi korvama neid puudujääke nendes kohtades, kus konkurents ei toimi oluline on ka äh, universaalteenuste osutajate programm äh, ja äh, osaline kosmopoolne rahastus. ette on nähtud tegutsemine kolmes valdkonnas, esiteks postipakkide kättetoimetamine liikmesriikides, teiseks Äh, soovitakse äh, suurendada läbipaistvust äh, ja seda, et postiteenuste hinnad oleksid kättesaadavad ja et et oleks võimalik kasutada ka piiriüleseid võrgustikke. see võimaldaks alandada postiteenuste hindu ja valida teenusepakkujat ja samuti peaks Äh, ettevõtetel olema võimalik uusi äh, tarbijaid leida ning äh, samuti on postipakkide kättetoimetajatel võimalik kasutada sellest, et postipakkide arv on järjest suurem. E, see on eriti oluline kaugetes ja maapiirkondades ja räägiks ka töökohtadest, seda on parlament samuti rõhutanud oma arvamuses, on tööhõivekomisjon äh, öelnud, et äh, tööhõive, et bussiteenuste direktiivi puhul on väga olulised äh, ka äh, töötingimused, et oluline on miinimumstandardite järgimine. aitäh ja ootan huviga teie arvamusi ja väga produktiivset arutelu. suur aitäh ja sõna on härra Pahvil, palun. aitäh, härra juhataja ma tahaksin tänada kolleeg Markus Verbrit selle raporti eest, minu jaoks on kolm momenti olulised ja härra Verber ühte neist juba nimetas, see puudutab universaalteenuste säilitamine selle praegusel kujul, teiseks eh, siseriiklike eh, reguleerimise vajadus ja kolmandaks eh, töö selles valdkonnas töötajate huvide kaitsmine selles postiteenuste valdkonnas toimuvad suured muudatused ja me peame vaatama, et tööhõive, töötajate lepingud eh, ei hakkaks töötama nende vastu, ei halvendaks nende töötingimusi ja eh, renditöö ja osaajaga töö määr ei kasvaks me peame tagama, et eh, selles valdkonnas töötavatel inimestel oleks ka tulevikus tagatud eh, asjaomased töötingimused, eh, asjaomane töö ja puhkeaeg ja selle vahekord. seda on oluline saavutada koostöös sotsiaalpartneritega ja et tulevikku ei kujundataks töövõtjate kulul. suur aitäh ja proua Anderson, palun tänan, härra president, ma tervitan seda sotsiaaldemokraatide raportit, tänan härra Ferberit ja kõiki kolleege erinevatest komisjonidest, kes väga äh, jõulist tööd tegid selle raporti kallal, me oleme saavutanud äh, positiivseid tulemusi, postiteenused on teinud läbi suure äh, reformi koos ka pakiteenustega viimastel aastatel ja nüüd on siis õige aeg käes hinnang anda, anda nendele Äh, muudatustele. me peame nentima, et postiteenused ja see raport äh, kinnitavad, et ei ole vaja tegelikult universaalteenuse pakkuja erastamist. Euroopa Liidu kodanikel on ju tagatud õigus, et postiteenused peavad olema taskukohased, nii et seda õigust tuleb kaitsta. me peame universaalteenuse kohustuse keskmajäämise tagama ka pikaajaliselt, samal ajal tagades ka miinimumstandardid ja peame pakkuma liikmesriikidele piisavat paindlikkust nende siseriikliku õiguse väljatöötamiseks, eriti vastavalt geograafilistele eripäradele. nii et ma tõesti kutsuksin teid üles toetama seda raportit, Euroopa Parlamendi raport ütleb selgelt, et postisektor peab arenema viisil, mis tugevdaks, mitte ei vähendaks kodanike õigusi. me aga ei tohi lubada siin liikmesriikide poolset ähm, valikulist otsustamist, mis neile sobib muuhulgas töötingimuste puhul. postisektori liberaliseerumine on viinud töötingimuste ja äh, palkade suure erinevuseni liikmesriigiti, kuid ei tohiks lubada siin ebaseaduslikke sotsiaalseid äh, praktikaid, me peame kaitsma üle terve sektori töötajate põhiõigusi. nüüd äh, siin me räägime peamiselt postiteenuse direktiivi läbivaatamisest, me teame, et e-kaubandus on siin väga tähtis teema, mida siin ka mainitakse, kokkuvõttes on tegemist hea raportiga, mida peaksid kõik homme ka toetama. suur aitäh, nüüd on sõna härra Van de Kampil. meneer de voorzitter, dank u zeer aitäh, härra juhataja. ka mina tahaksin kõigepealt tänada raportööri härra Margus Ferberit ja variraportööre transpordikomisjonist, kes on teinud head tööd. aga ma tahaksin härra, tänada ka härra Dombrovskist, siseturu voliniku, kelle ametikohuseid te ju täidate, seda te teete väga professionaalselt on tegelikult natuke naljakas, et selles digitaalmaailmas räägime endiselt klassikalistest postiteenustest. kuid viimastel kuudel olen kogenud ka ise, et klassikalised postiteenused ja posti universaalteenused on väga olulised väga paljudele Euroopa Liidu kodanikele, jutt ei ole mitte ainult vanematest inimestest, vaid need ja nendest inimest, kes elavad hõredalt asustatud aladel, vaid inimesed ikkagi tellivad endale asju, mis jõuavad nendeni koju posti teel. postiteenuste direktiivis on juttu ka paketiteenuste osutamisest, eh, ka eh, digitaalsest eh, digitaalses suhtluses on nende osatähtsus suurel määral kasvanud. ma tahaksin teie käest küsida, härra volinik, kas te võiksite öelda, mitu rakendusülevaadet, vaadet on parlament juba esitanud, muudkui me saame aga teada, et jälle on arutlusel üks algatusraport teise järel, aga me peaksime parlamendina tegelikult keskenduma ju, ju sellele, mil määral on läbi arutatud dokumendid leidnud äh, ellurakendamist. on näiteks Jaži Puseki raport, aga ma leian, et selles osas pole veel midagi juhtunud erilist. me ei saa öelda, et seda meie meelest, et seda oleks hakatud juba ellu viima. proua Ajala, see on suur aitäh, nüüd äh, kordki me tõesti äh, tahaksime toetada härra Ferberi raportit, aga siis komisjon läheb ja jookseb sellest ette juba määrusega, millega me nii väga nõus ei ole ja nüüd siis juhtub, et äh, jah, teie raport, mille puhul tahan teid õnnistada, õnnitleda, et seda me loeme juba selle uue määruse ettepaneku valguses. härra Dombrovskis, tahaksin teilt küsida et äh, miks te siis ei ole kinni pidanud tähtaegadest konsultatsiooniprotsessis äh, postisektoriga ja miks ei ole te siis ära kuulanud Euroopa Parlamentigi, küllap teil põhjuseid selleks piisab. me ei ole nõus äh, ka sellega, et siin võrdsustatakse postiteenused, postipaki teenused ning rändlusteenused, sest nendel ei ole ju omavahel üldse mitte mingisugust pistmist. ja ma tahaksin rääkida veel paarist teemast, mille osas me tegelikult kindlasti võitleme teie vastu lõpuni. härra Ferber, aga suur aitäh teile raporti eest see on väga hästi tasakaalus ja te nõustusite ka kõikide muudatusettepanekutega, millega püüdsime meie tagada sidususe ja kaitsta ühtlasi universaalteenust eh, samas korralike töötingimustega. suur aitäh ja proua Foster, palun well,! suur tänu, president, head kolleegid, ma sooviksin tänada Markus Veebi tema pühendumuse eest eh, selle pikaajalise direktiivi töö eest mul oli juba esialgu väga hea meel, kui mulle tundus, et me oleme saavutanud ühise järelduse, mõistmise, aga olukord ei ole nii. Royal Mail on Ühendkuningriigis meile kõigile tähtis. Henry kaheksanda ajast on tema äh, eelkäija pärit ja lisaks sellele, seejärel tekkis universaalpostiteenus Ühendkuningriigis tuhande kaheksasaja kolmekümne kolmandal meie postiljoniteenus, seega praegune Äh, seadusakt äh, kahe tuhande üheteistkümnest läheb kaugemale minimaalnõuetest universaalteenuste osas. kuuepäevane teenuse pakkumine on tagatud ning tasuta teenused äh, vaegnägijatele, see tähendab, et me oleme täielikult täitnud nõudmised kahjuks tänu sotsiaalse mõõtme sissetoomisele ei toeta me raportööri homsel hääletusel. põhipõhjused ei ole selles, et me ei toeta neid suuri võimalusi ja häid töötingimusi, vaid äh, viide lõikele nelikümmend kaks, mis äh, takograafide äh, sissetoomist ette näeb. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal peale pikka võitlust toetasime me alles seda määrust. ja lõpetuseks, president, me elame maailmas, kus paljud meist ostavad ähm, kaupu ja me oot-, äh, internetist ja me ootame igapäevast ööpäevaringset teenust. seega on igasugused ettepanekud teretulnud, aga kahjuks ei saa me toetada teie ettepanekut, kui lõiget nelikümmend kaheksa ei eemaldata ja ma loodan, et enne hääletust see nii läheb. suur tänu, president! suur tänu, härra Delitška, palun! lugupeetud president, head kolleegid ma arvan, et postiteenused on põhimõtteliselt kommunikatsiooni teema ja ma arvan, et siin ei ole midagi muud, mis on viimase kahekümne aasta jooksul nii palju muutunud kui kommunikatsioonivaldkond. mis oli see suhe äh, postkaartide vahel eelmisel suvel ja Whatsappi äh, sõnumite või äh, Facebooki pandud ähm, piltide vahel, kui me vaatame üheksakümne seitsmenda aasta esimest direktiivi, siis tundub, et see on justkui ajalukku jäänud ja kui vaadata kolmandat kahe tuhande kaheksandast aastast, siis on selle vastuvõtmine juba niigi hilinenud ma tervitan seda, et kolleeg Ferber ei jäänud direktiivi ideedesse kinni või ei üritanud vaadata mitte ainult seda, mis leiab aset täna, aga ka seda, mis tuleb tulevikus. ja ma arvan, et see on viis, kuidas edasi liikuda, meil on vaja vastata ootustele ja tarbija nõudlustele. me peame sammu pidama, minu jaoks on viis seda teha eh, tagada korralik regulatiivne raamistik, kus on kõrge kvaliteediga universaalsed teenused ette nähtud ja kus on teatud paindlikkus, sõltumatus, sõltumatud äh, riiklikud asutused, kes turuolukorda jälgivad, et neil oleks õiglane keskkond selles osas, mis puudutab pikaaegselt turul olevaid ettevõtteid ja uusi universaalteenuse pakkujaid kui ka siis VKE-d ja meil peab olema täielik teadlikkus mis puudutab ka piiriüleseid võimalusi. see on viis, kuidas edasi liikuda, mitte protektsionism, mis mulle tundub hetkel mitmetes liikmesriikides aset leiab. minu jaoks, daamid ja härrad, ei ole see lõpp, vaid see on algus. me oleme juba üsnagi kaugele jõudnud ja ootame järgmist ettepanekut asepresidendilt ja sellest me oleme rääkinud, mis puudutab pakiteenuseid, jään seda ettepanekut ootama ja me peaksime lähtuma põhimõtetest, milles me oleme raportis kin-, kokku leppinud, suur tänu Ferber suurepärase koostöö eest, aitäh! suur tänu, härra Delitška! järgmisena saab sõna proua Gonzales Penjas, poolteist minutit. suur tänu, president! daamid ja härrad! nii nagu väga paljudes teisteski valdkondades on komisjon teinud suuri jõupingutusi selleks, et postiteenuseid liberaliseerida ja nii nagu nii paljude teiste valdkondadega on seda tehtud selleks, et tagada eh, juurdepääs kogu Euroopa Liidus, tagada kvaliteet ja usaldusväärsus, luua töökohti, tagada konkurents, aga ei ole üldsegi üllatav, et nii nagu paljude teiste valdkondadega, siis neid eesmärke ei ole saavutatud vastupidiselt liikmesriikides, kus need meetmed on täielikult rakendatud, on olukord täiesti vastupidine. teenused on halvenenud, kvali-, üldine kvaliteet on vähenenud, kaebuste arv on suurenenud uute ettevõtjate suhtes ja kaks põhi teemad seoses universaalteenustega on, need peaksid olema universaalsed ja ligipääsetavad ja see on täielikult halvenenud kõige kasumlikum osa postiteenusest on eraldatud äh, er-, ja läinud eraettevõtjate kätesse, mis on seadnud ohtu äh, teenused äh, maapiirkondades ja vähem ühendatud piirkondades. teenus on ebaühtlane, siin on geograafiline tasakaalustamatus, tööhõive on halvenenud, palgad on vähenenud ja töötingimused on halvenenud töö, valdkonnas töötavatel inimestel kui Euroopa institutsioonid aktsepteerivad äh, neid, äh, seda olukorda ja president katkestab kõnelejat. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Evans. poolteist minutit, palun. suur tänu, president, sooviksin tänada raportööri härra Ferberit selle raporti eest ja et on arvesse võetud ka meie fraktsiooni muudatusettepanekud, Roheliste fraktsioon toetab homme seda raportit loomulikult väga oluline, nagu teised kolleegid on öelnud, universaalteenuste kohustuse tagamine on vaja sisse jätta ja tagada ka miinimumteenuse äh, kättesaadavus, paindlikkus liikmesriikides väga, on väga oluline selleks, et vastata sisenõudlusele ning tagada, et teenus on jätkusuutlik postiteenus on üks kõige väärtuslikemaid teenuseid ja see on muutnud ja arenenud viimastel aastatel väga suuresti, arvestades digitaliseerumist. tean, et minu enda valimispiirkonnas Walesis oleme näinud, kui oluline on see, et ei oleks diskrimineerimist nende suhtes, kes elavad maa- või mägipiirkondades, võrreldes teistega, kes elavad linnades meil on vaja võrdseid äh, teenuseid pakkuda. raport toob välja, kui olulised on äh, konkreetse, head töötingimused ja meie postitöötajatele rohkem on vaja kontrollida vaba, puhkeaega ja tagada ka liiklusohutus, äh, tarbijakaitse ning vajadus ka tagada eriti just piiriüleste teenuste puhul vaidluste esitamine ning ka taskukohasus ja juurdepääs on vaja tagada kõigi teenuste puhul, suur tänu! suur tänu ja aitäh, et kõneajast kinni pidasite, järgmisena härra Telli. suur tänu, kõigepealt sooviksin ma õnnitleda raportööri, härra Ferberi töö on tõesti olnud väga suurepärane ta on olnud väga avatud, äh, arvestades ka teiste muudatusettepanekuid. samal ajal aga kui sisulise külje juurde minna, pean ütlema, et e-kaubandus on äh, üha enam sagenenud, aga need teenused ei saa olla edukad ilma klassikalise postiteenuseta, ja ei ole võimalik äh, postipakkide äh, saadetisi asendada. postiteenuste tagamine maapiirkondades äh, ja hõredamalt asutu-, asustatud piirkondades on vaja tagada. samas on vaja tagada ka paindlikkus ja seetõttu on mul väga hea meel, et see dokument kaalub ka kohalikke eripärasid ja pikaajalist jätkusuutlikkust, mis on liikmesriikidele tähtis mis puudutab äh, siseriiklikke teenuse, vabandust, siiski piiriüleseid teenuseid, ka see on väga oluline valdkond, meil on vaja läbipaistvat hinnasüsteemi, taskukohaseid hindu ja siin on veel väga palju probleeme, mis puudutavad kõrgeid hindu teatud äh, teenuste valdkonnas. me peame kaaluma ka uute tehnoloogiate kasutamist, üks võimalus on kasutada droone äh, kohale toimetamiseks, mille osas peavad olema tõhusad ja korrektsed regulatsioonid ja neil see võiks olla väga edukas. suur tänu äh, härra De Monte, noh, proua De Monte suur tänu. õigus saada ja kommunikeerida, saada informatsiooni ja edastada informatsiooni on oluline, meil on vaja tagada universaalsed teenused, mis oleksid kõrge kvaliteediga ja, ja juurdepääsetavad, eriti mis puudutab kohaletoimetamise sagedust, kõige äh, Äh, hõredamalt asu, asustatud piirkonda ja on vaja e-, eraldi esile tuua. Nende piirkondades teenuste tagamine on sotsiaalse ühtekuuluvuse osas väga oluline. me ei saa öelda, et meil ei ole vaja piisavat paindlikkus teatud tingimustes ja ilmselgelt on vaja kohaneda uute vajadustega ja turu arengutega. aga universaalteenused on vaja tagada avalikkuse huvides, väga tähtis on kaaluda strateegilist tähtsust ka digitaaltehnoloogiate puhul, pakkudes tasakaalu paindlikkuse ja õigusega teabele, aitäh! suur tänu ja järgmisena kolleeg Slotovski suur tänu ja nüüd, kui mõtleme selle peale, millised muudatused on toimunud, äh, siis mõningaid äh, tavapäraseid teenuseid enam vaja ei ole, kuid see protsess ei tähenda seda, et äh, postiteenused enam pikas perspektiivis vaja ei läheks. kui me mõtleme nüüd selle peale, millise, siis mis võiksid olla need konkreetsed teenused, mida me hakkame osutama, mõningad operaatorid võib-olla ei konkureeri enam sellel turul, sellepärast et neil on tekkinud täiendavad kulud. ühtse digitaalturu arenemine tähendab seda, et kui me räägime äh, paki kättetoimetamisest, siis selle jaoks on vaja teatud äh, korraldusi, mis vähendavad kulusid ja siin on võimalik ka uutel teenuseosutajatel turule tulla. nüüd, mis on oluline, on äh, ligipääs informatsioonile, mis puudutab kulusid, äh, teenuse hinda ning äh, võimalust äh, ja juhataja katkestab kõnelejat. lugupeetud juhataja, suur tänu raportöörile tema poolt tehtud töö eest ja ma olen väga rahul parlamendi arusaama ka äh, selles osas, mis puudutab universaal, universaalteenuse osutamist kõikidele kodanikele. ja mina arvan, et me peaksime harmoniseerima seda teenust ning äh, me peaksime panema paika ka Euroopa ülesed miinimumnormid, mis puudutab äh, seda teenuse kvaliteeti ja kuna see on kuum teema ka kodumaal, siis ma tahaksin öelda, et meie arvates äh, hõre asustus ei saa olla põhjenduseks vähendada universaalteenuse osutamise sagedust. kui me räägime mõistliku hinnaga usaldusväärse postipakuti paki äh, teenuse kohale toimetamist, siis see on väga oluline äh, teenus kõikidele kodanikele, kuid see on ka ettevõtetele tööallikaks. me peaksime meeles pidama ka seda, et meil ei ole tegemist probleemi lahendamisega, vaid lahenduse keskendumisega ja siin ei ole tegemist äh, kuluga, vaid postipaki kohaletoimetamine on oluline äh, tegevus, mis äh, toetab ka piirkondlikku koostöövaimu ja postil on, et tuleb samuti aidata, mitte ahistada. suur tänu! suur tänu ja härra Dorfman, palun! suur tänu, president, ma sooviksin tänada raportööri kuna siin on tegemist raportiga, mis toonitab universaalteenuste tähtsust, postiteenused e-, aitavad kaasa elukvaliteedile mitte ainult äh, linnades, kus elab enamik inimesi, vaid ka külades ja äärepoolsemates piirkondades, äh, kus siiski elab ka inimesi. nüüd, mis puudutab neid ettenähtud erandeid, äh, siis me peame olema nendega väga ettevaatlikud ja me ei peaks siin just väga suuremeelsed olema, näiteks minu koduriigis Itaalias on ette nähtud et, et kakskümmend äh, protsenti äh, elanikest äh, võivad olla väljaspool universaalteenuste tagamise ala ja minu kodupiirkonnas võib see olukord olla selline, et sada kuusteist omavalitsust kõik ei saagi universaalteenuseid, kui me räägime sellest, et äh, näiteks äh, telefoniarve tuleb paar päeva hiljem, siis see ei ole loomulikult probleemiks, aga kui päevaleht äh, tuleb paar päeva hiljem, siis see tõesti on probleemiks. nii et me peaksime väga ettevaatlikult käsitlema universaalteenuste teemat. postiettevõtted peavad tõesti võtma oma tööd tõsiselt, see on avalik teenus ja selleks see peab ka jääma Köszönöm képviselő úr, Liberácki képviselő úr következik. Suur tänu ja härra Liberácki, palun. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Chciałem nawiązać suur tänu, äh, proua juhataja, kõigepealt ma tahaksin viidata sellele, mis on juba öeldud, tegemist on tõepoolest universaalteenusega ja kui ei ole ligipääsu postiteenusele, teatud äh, inimesed jäävad äh, äh, teistes eraldatuks ja me tahaksime seda vältida. üks asi, mida me tahame tag tagada, on geograafiline finants- ja majanduslik ligipääs postiteenustele. seetõttu peaksime arvesse võtma ka seda, et teatud äh, maksukulu kaasneb sellega ja loomulikult käib see käsikäes ka kvaliteedinõudega. me ei peaks olema murelikud äh, konkurentsi pärast, meil oli kõige odavam lahendus Poolas juba olemas, see tehti nii odavaks kui võimalik. Äh, Poola kohtud edastasid informatsiooni äh, pagaritöökodade ja poodide kaudu, tulemused olid kohutavad, sellepärast et nad püüdi te-, säästa natuke raha ma tahaksin rõhutada seda, et see, mis on oluline, on ka head töötingimused töötajate jaoks ja teiste inimestega ma selles osas nõus ei oleks. suur tänu ja proua Gerling, üks minut. suur tänu. mina e-, esindan piirkonda, mis on põhiliselt maapiirkond ja Cornwalli mõningates piirkondades on väga vaeseid äh, inimesi ja pool miljonit inimest äh, saavad Euroopa Liidult maksimaalse võimalikku toetust ja see on väga hõredalt asustatud äh, teistest äh, piirkondadest kaugel, et postiteenus on väga oluline ja seda kaitseb Ühendkuningriigi postiteenuste seadus aastast kaks tuhat üksteist ja tegemist on selle omaalgatusliku dokumendiga, mis püüab tagada universaalteenust üle terve Euroopa, kuid peaksime ka vaatama, millised on raskused äh, mis on sellega seotud. kui meil on tegemist postiteenuste osutajatega, siis nad peavad olema õhukesed ja paindlikud organisatsioonid, mis on valmis tulema toime muutuvate olukorda, muutuvate nõudmistega. Nad ei vaja täiendavat koormust, mis tuleneb äh, määrustest, nii et äh, kaitseme teenuseid maapiirkondades ja ärme ole nõus selliste ettepanek, ettepanekutega, mis äh, võtavad kasutusele pii-, äh, piiravad lepingud, tahograafid ja muud. suur tänu! Äh, suur tänu! ja proua Tuun ei ole siin, läheme edasi ja tahaksin anda sõna talle siis, kui ta tuleb tagasi ja proua Steinruck, üks minut. Um um suur tänu! me räägime siin enamast kui konkurentsist, me räägime rahulolevatest klientidest. selleks, et äh, selle tulemiseni jõuda, on meil vaja, et äh, töövõtjatel oleksid äh, väärikad töötingimused. mul on väga hea meel, et tööhõivekomisjonis me jõudsime kokkuleppele ja et transpordikomisjon võttis selle sotsiaalse mõõtmega raportisse üle. tihtipeale toimub konkurents töötajate kulul ja õlul. meie leiame, et äh, sõltumata töö suhtest äh, peavad olema töötingimused äh, korralikult tagatud, ükskõik, kas siis on tegemist äh, täistööajaga, kuupalgal olevate töötajatega, FIE-dega või poolFIE-dega, kõikidel peavad olema head standardid. tänan. suur tänu ja proua Žitnanska ja üks minut, palun. elektroonilise kommunika-. suur tänu, president. tänu äh, elektroonilisele kommunikatsioonile on kirjade saatmine järjest äh, vähenenud, aga igal aastal saadetakse siiski endiselt tuhandeid kirju ja post e-kaubanduse tõttu oma tähendust ei kaota, lihtsalt äh, on teistsugused teenused ja need peavad olema kõigile juurdepääsetavad meil on kirja saatmine väga kallis, kallim kui Saksamaal või Rootsis ja ma leian, et Slovakkias meil need hinnad ei peaks mitte rohkem tõusma. ma kutsun kõiki teenuseosutajaid äh, üles äh, tegema kõik võimalikku sektori edendamiseks, aitäh! suur tänu ja läheme vaba mikrofoni juurde. tahtsin just öelda, et ma ei näinud härra Mariast, aga tundub, et ta just tuli kohale õigel hetkel. palun, teil on võimalus sõna võtta. suur tänu kui me räägime postiteenustest, siis äh, tegemist on kriitilise tähtsusega teenustega äh, arenevas majanduses, tegemist on äh, sektoriga, mis osutab avaliku sektori teenust ja see on oluline ka äh, kitsamatel aegadel, sest äh, me peame vastama kodanike ootustele ja meil ei saa olla erineva tasemega teenuseid erinevates liikmesriikides. samas me ei mõtle sellega seda, et me peaksime äh, loobuma äh, siseriiklikest asutustest ja nende nõuetest. tarbija on see, kes hindab toote kvaliteeti ja selleks võib olla vastav Euroopa organisatsioon Äh, postiteenuse kvaliteet tähendab, et koeratoimetuse aeg peab olema väga konkreetne. suur tänu, oleme jõudnud selle arutelu lõppu ja proua Tuun ei ole tulnud tagasi saali ja härra Domorovskis, palun, komisjoni nimel, palun. Uh, Madam Chair, honorable uh, members. lugupeetud juhataja, lugupeetud liikmed. ma kuulasin huviga uh, arutelu jooksul välja teda arvamusi, mis näitab uh, meile seda, et endiselt on väga oluline Euroopa Liidu ülene usaldusväärne ja hea hinnaga teenuse osutamine, mis pakub ka tööhõivet. nagu ma ütlesin juba alguses, postiteenuste turg muutub Euroopa Liidu turul ja äh, komisjon jälgib seda arengut väga äh, vägagi lähedalt ja me tahaksime näha ka paindlikkusvõimalust ähm, universaalteenuse valdkonnas vastavalt äh, selle valdkonna määrusele. me vajame kindlasti paremat äh, ja odavamat piiriülest paki kohaletoimetamise teenust ja mis puudutab tõstatatud küsimusi, siis ma tahaksin rõhutada järgmisi asju et komisjon on kuulanud äh, parlamendi arvamusi, mis pärast äh, äh, postipakiteenuse teekaarti kaks tuhat viisteist ja see määrus võeti vastu mais kaks tuhat kuusteist. see on osa digitaalse ühisturu meetmetest e-kaubanduse toetamiseks. see ei ole mõeldud hinna reguleerimiseks, nagu rändlushindadega on tege-, oleks tegemist, nii et sellega võrrelda ei saa. me vaatame postipakke ja postiteenuseid, äh, mida kasutatakse e-kaubanduse käigus. me oleme arutanud seda määrust juba nõukoguga ning ma ootan huviga koostööd Euroopa Parlamendiga selles valdkonnas. suur tänu tähelepanu eest! köszönöm szépen, és most az előadónak. suur tänu ja nüüd ma tahaksin anda sõna raportöörile, härra Ferber, palun. suur tänu, president, volinik, austatud kolleegid. kõigepealt äh, suur tänu nendele, kes osalesid selles arutelus. see näitas, et äh, on tõesti mõttekas, et me tegeleme jälle postiteenustega olemasolevat äh, direktiivi pidid äh, liikmesriigid äh, rakendama aastaks kaks tuhat kolmteist, see oli nende juriidiline kohustus ja nüüd me oleme tulnud äh, välja parlamendi poolt arvamusega selle rakendamise kohta. on kahetsusväärne, e, et Briti konservatiivid mitte ainult ei lahku Euroopa Liidust, vaid ei toeta ka seda raportit. tahaksin tähelepanu juhtida äh, kuue fraktsiooni kolleegide tähelepanu juhtida mõningatele aspektidele. minu fraktsioon teie muudatusettepanekuid igal juhul ei toeta, me oleme erinevatel seisukohtadel ja siis lihtsalt peame vaatama, millised saavad olema hääletustulemused. mina tulen piirkonnast, kus on teenusepakkuja mis teenindab ka äärepoolsemaid piirkondi, mägiseid piirkondi, kui on juriidilised äh, tingimused, äh, õiguslikud tingimused paika pandud, siis see kõik äh, toimib. aga me oleme ka kuulnud, et mitmetes piirkondades sellised teenused veel ei toimi ja siinkohal peaks Euroopa Komisjon juhtima ka riiklike kontrolliasutuste tähelepanu sellistele tingimustele loomulikult ähm, äh, traditsioonilised postiteenuste osutajad võitlesid selle direktiivi vastu, eriti kui siin on tegemist äh, piiriülese mm, postiga. ja kui nüüd äh, vaadata, et äh, kiri riigisiseselt maksab endiselt vähem kui kiri Brüsselisse, siis meil on päris palju veel postiteenuste ühtlustamise turul siin ära teha. suur tänu ja sellega oleme praeguse arutelu lõpetanud ja me hääletame selle punkti üle.